Good afternoon, ladies and gentlemen. We will start our meeting. Tere pärastlõunast ja tere tulemast kõigile Rahvapartei koosolekuruumis. Meil on täna huvitav päevakord. See on jagatud kolme ossa kõigepealt äh, komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri ter-, kuulamine, keda ma siin südamest tervitan, tere tulemast! ja siis on meil lühem kuulamine Portugali Vabariigi maksuküsimuste riigisekretäriga ja pärast seda koordinaatorite kohtumine. tahaksin tänada südamest äh, komisjoni presidenti, et ta võttis kohe vastu meie kutse ja oli valmis täna äh, meie uurimiskomisjoni liikmetega äh, asju arutama ja meie küsimustele vastama. me oleme juba kaks korda härra Moskovitšiga siin äh, rääkinud ja korraga proua Jourovaga äh, aktuaalsetest õigusaktidest ja lisaks sellele komisjon on välja teinud ka läbi viinud ka neli äh, maks-, tõendite kogemise äh, missiooni Ühendkuningriiki USA-sse ja Küprosele ja Maltale ja on ka plaanis täiendavaid missioone, me oleme äh, ei, ei ole alati olnud rahul nende asjadega, mida me oleme suutnud te teada saada, me ei ole rahul sellega, et me ei saa kätte dokumente, nõukogu äh, blokeerib meie katseid, eriti teeb seda käitumisjuhendi töörühm, kus öeldakse, et tegemist on valitsustevahelise instrumendiga ja sellepärast ei ole parlamendil dokumentidele ligipääsu. teiseks ei ole ma üldse rahul Malta eesistuja koostöövalmidusega, kes äh, nõukogu otsuse alusel ei olnud valmis äh, eelmisel nädalal meie juurde tulema ja me jätkame selle teemaga tegelemist ja kolmandaks, üldiselt ei olda nõus mm, meiega koostööd tegema, see puudutab pankureid, advokaate ja varasemaid poliitikuid. Teie puhul on asi teistmoodi, seetõttu tänan teid selle eest südamest ja me oleme esitanud teile kümme küsimust, kus on juttu praegusest, praegustest õigusaktidest, aga ka varasemast käitumisest või varasematest strateegiatest Luksemburgis. Luksemburg täna ja seda me, selles me veendusime ka koha peal, maailmas suuruselt teise te,, teine fontide asukoht ja maailmas ka väga oluline pankade asukoht ja Rheinland-Pfalzist pärit isikuna me alati imes, imetlesime, kui kiiresti Luksemburg arenes, kui jõuliselt Luksemburg arenes. täna ei ole meil eesmärki kedagi siin äh, süüdistada. ja see täna avaldatud uurimus, mida ma täna lugesin, ei äh, anna meile mingit äh, uut alust selleks, ma olen olnud väga pikalt majanduskomisjoni liige, ma tean, et viisteist aastat läks aega seni, kuni äh, õigusaktid sellisel kujul tekkisid ja tegemist ei olnud ainult Luksemburgi probleemiga, vaid ka Austria, Hollandi kan, äh, Kanari saartega ja loomulikult ka Luksemburgiga. selle kõik ütleks kohe välja, enne kui kellelegi jääb vale mulje. ja täna ei ole ka tegemist sellega, et äh, siis, et kedagi süüdistada, vaid meil on siin uurimiskomisjoniga tegemist ja me tahame tõesti äh, Mm, teid kuulata ja saada teada, et millised äh, seadusemuudatused on plaanis. nii et lugupeetud komisjoni president, ette on nähtud see, et te saate kõigepealt äh, kümme minutit sissejuhatuse tegemiseks ja siis äh, saavad meie kaasraportöörid sõna selleks, et teile küsimusi esitada. viie, viis minutit on ette nähtud maksimaalselt ühe küsimuse ja ühe vastuse jaoks ja nüüd ma palun, et äh, fotograafid äh, siin äh, ruumi teeksid, et saadikud ka seda näeks, kui komisjoni president sõna võtab. nii et veel kord suur tänu ja teil on sõna, Jean-Claude. Sehr verehrter Herr <clears throat> Präsident. Lugupeetud äh, esimees ma ei saa siin täna emakeeles rääkida, sellest äh, ei saaks siin eriti paljud aru ja seepärast äh, räägiks prantsuse keelt äh, sissejuhatuses, see aga ei tähenda, et ma ei oleks valmis inglise keelet rääkima. lugupeetud daamid ja härrad saadikud, ma tulin teie ette sellepärast, et meil on tegelikult sama eesmärk ja sama soov te teha ära äh, asju, mis tegelikult on suuremad kui meie, nimelt hoolitseda maksualase õigluse eest, mida on vaja rohkem kui kunagi varem. Panama dokumendid näitasid, kuidas praegune maksusüsteem ei toimi ja milliseid maksudestamise vältimise meetodeid, maksud, maksupettuste meetodeid kasutatakse ja meie öö, kaaskodanike usaldus on kannatada saanud, nad on olnud nördinud selle üle, kuidas ettevõtted et maksustamise suhtusid, äh, ettevõtete maksustamine on äh, läbipaistmatu ja ebaadekvaatne, seda süsteemi kasutavad ära hargmaised ettevõtted, kes kuritarvitavad äh, erinevusi maksustamises ja koordineerimise puudujääki, mis Euroopa Liidu tasandil olemas on ja ka väljaspool Euroopa Liitu selleks, et vähendada oma mm, maksukoormust ning seitsekümmend miljardit eurot jääb seetõttu saamata eh, seitsekümmend miljardit, mida ei ole võimalik investeerida taristusse või avalikesse teenitust, teenustesse. VKE-d on eh, selliste maksustamise optimeerimise eh, praktikate esimesed ohvrid. kolmkümmend protsenti maksavad nad rohkem maksu kui hargmaised ettevõtted. nii et olukord ei ole väljakannatatav ja kuna on järjest rohkem tagus, maksustamisreegleid, siis on sellest mõnedel kasu, aga paljude teiste jaoks rikutakse sellega konkurentsi põhimõtet. ja seetõttu meil on sama veendus, et me peame lõppu tegema sellistele äh, maksustamispraktikatele ja muutma maksustamise läbipaistvamaks, äh, õiglasemaks ja tõhusamaks. selline ühise eesmärk, ühine eesmärk äh, rajaneb soovile ühiselt kiiresti tegutseda ja ma olen valmis äh, kõhklematult tegutsema selles suunas, ka parlament on seda teinud ja ka komisjon on alates mandaadi esimesest päevast see, sel nimel tööd teinud, mäletate seda minu esimesest esinemisest teie ees viieteistkümnendal juulil kaks tuhat neliteist et kaheteistkümnendal novembril kaks tuhat viisteist äh, samuti ja juulis kaks tuhat viisteist äh, maks-, äh, takskomisjoni ees olen ma samu asju väljendanud. ning täna räägivad faktid enda eest, ma tervitan siin Pierre Moscovici E, e, ja Margareeta Vestageri tegevust. me oleme võtnud vastu ambitsioonikaid reforme selleks, et äh, oleks võimalik äh, lihtsat põhimõtet äh, rakendada, et ettevõtted peavad maksma makse seal, kus nad teenivad kasumit. ja see on kohustus, mille ma olen võtnud ja mida, millest ma kavatsen kinni pidada, see on põhimõte, mis on nende uurimiste aluseks, mida komisjon on avaldanud äh,, avanud äh, Ehm, Hollandis, Belgias hargmaiste ettevõtete suhtes ja ka Apple'i suhtes, eh, mis võimaldaks meil kuni kolmteist miljardit eurot täiendavaid makse saada ning eh, lähtuvalt samadest põhimõtetest on käivitatud ka teisi uurimisi, nagu näiteks Amazoni, eh, FCS, US-i või teisi ettevõtteid käsitlevad uurimisi. ja seetõttu kinnitan, et neid põhimõtteid äh, järgitakse edaspidigi ning et liikmes, et kui liikmesriikidel on äh, vastavaid andmeid, siis me oleme äh, viinud ellu tõelise revolutsiooni, et meil oleks läbipaistev maksustamine, me tegutseme kiiresti, aga on ka vastupanu me oleme saanud liikmesriike eh, veenda, et nad eh, lõpetaksid blokeerimise, et tegutseksid konkreetselt, eh, et me saavutaksime õiglase ja tõhusa maksustamise. sest kes oleks uskunud kaks aastat tagasi, et vähem kui seitsme kuuga meil õnnestub sõlmida leping, mis puudutab automaatset teabevahetust maksualaste eelotsuste kohta see äh, jõustus selle aasta esimesel jaanuaril ning äh, esimene teabevahetus hakkab toimuma juba sellel suvel. ja selle kokkuleppele jõudsime oktoobris kaks tuhat viisteist Luksemburgi eesistumise ajal eelmisel aastal jätkasime suurte sammudega edusammude tegemist, me sõlmisime mm, kahepoolseid lepinguid äh,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 jõuliselt vastu astuda nendele praktikatele, mida ettevõtted kasutavad selleks, et maksustamist vältida, me kavatseme minna veelgi kaugemale, kui soovitab OECD, sest meie reeglid on siduvad. me tegutseme samuti kiiresti äh, selleks, et äh, panna paika need äh, andmed, mida hargmaised ettevõtted peavad edastama vastavate riikide maksu osutamist, osutustele ning äh, iga kodanik, kes seda soovib, peab saama juurdepääsu andmetele, mis puudutavad seda, kui palju makse on ette, hargmaised ettevõtted äh, tema koduriigis äh, maksnud ja kui palju nad on teeninud. see, need on pretsedenditud edusammud maksude Äh, alases läbipaistvuses ja me tegelikult oleme alles alguses. Äh, äh, suureks probleemiks on kasumi ümberpaigutamine ja me üritame vähendada erinevusi liikmesriikide süsteemides, et igal riigil oleks siiski suveräänselt võimalik paika panna oma maksutas-, maksumäärad, me oleme läbi viinud konsulteerimise osapooltega ning äh, kavatseme muuta kahe tuhande üheteistkümnenda aasta määrust äh, piiriüleselt tegutsevate ettevõtete puhul ning see Aksise puhul käivad läbirääkimised kahes etapis, esimese puhul äh, tegeldakse üksnes ühise maksubaasiga ning teises etapis, teises etapis tegeldakse konsolideerimisega. see võimaldab meil ning see on paari nädala pärast tuleme välja ettepanekuga, selleks, et paremini võidelda maksude vältimise, maksudest kõrvalehoidmise ja äh, muude probleemide vastu ning sel sügisel kavatseme uuendada ka äh, käibemaksureegleid selleks, et võidelda paremini piiriüleste käibemaksupettuste vastu ja mis puudutab ja kuna maksude vältimine on üleilmne probleem, siis kavatseme koostööd teha maksuparadiisidega, tuleme välja selle aasta lõpus ühise nimekirjaga, mis võimaldab saavutada seda, et need riigid, kes keelduvad dialoogist, et nemad hakkaksid samuti häid maksuhaldusreegleid kasutama. Need olid minu sissejuhatavad märkused ja palun, et Euroopa Parlament toetaks meid kõigis meie jõupingutustes. selge on see, et need skandaalid, mis ilmsiks on tulnud, on muutnud meie ülesanded lihtsamaks, aga ei ole vaja uskuda, et see surve mingil päeval ei väheneks, nii et me peame kiiresti ja energiliselt tegutsema, aitäh. ja, vielen Dank, äh, Herr Kommissionspräsident. Ähm, ja suur aitäh, lugupeetud komisjoni president teile. nüüd äh, me kuulsime ära, milline on asjade praegune seis, komisjonipoolsed ettepanekud, nagu te ka ise ütlesite siis äh, erinevad skandaalid ja avalikustamised, äh, millele on kaasa aidanud ajakirjanikud ja siseinfo andjad äh, ja sellega seoses on siia valgust heidetud sellesse valdkonda ja me tervitame seda. väga oluline on vaja, väga oluline on nüüd kiirendada tegutsemist. ma usun, et me ei pea ähm, tegelikult esmajoones vaatama minevikku kahekümne või viiekümne aasta taga, taha, me peame mõtlema tuleviku peale, kuidas tulevikus selliseid asju vältida. ja traditsiooniliselt on meil olukord selline, et kõigepealt saavad sõna äh, kaasraportöörid ja härra Kohvot saab kõigepealt, palun suur aitäh, lugupeetud esimees, äh, härra komisjoni president, suur aitäh siia tulemast, meil on väga hea meel, et te siin olete. Äh, kõigepealt minupoolne esimene küsimus, äh, te vihjasite ka sellele. üks liikmesriikide poolne kõige suurem läbikukkumine on tõenäoliselt see, et läbi käitumisjuhendi töörühma ei ole suudetud reformida, see loodi üle kahekümne aasta tagasi ning teie endise Luksemburgi rahandusministrina ja peaministrina olete sellega ka otseselt seotud. selle äh, töörühma eesmärgiks oli äh, kaotada ära sellised maksumeetmed, äh, mis tekitavad ebaõiglust konkurentsi, aga selles on ebaõnnestunud seotud. mina tahaksingi seetõttu teada, et mida teie praegu oma ametis komisjoni presidendina teete selleks, et seda töörühma reformida. kas te tulete välja algatusega selleks, et hinnata selle töörühma viimase kahekümne aasta tööd? Te saate komisjonil seda teha, see tooks kaasa selle töörühma töö avalikustamise eh, ning eh, ka ütluse põhimõttest kinnipidamine. Eh, teiseks, härra Juncker, te viitasite siseinfandite või lekitajate küsimusele ja me ei räägi siin mitte ainult Panama dokumentidest, vaid kas Swissleaksist, äh, LuxLeaksist ja nii edasi. Äh, mida äh, komisjon teeb selleks, et kaitsta neid lekitajaid või siseinfoandjaid paremini, sest et see, mida me Luksemburgi kontekstis võime näha, on tragöödia. Need lekitajad, kes avalikustasid ebaseaduslikke Mm, tegevusi äh, anti kohtu alla ja see on skandaalne ja ma tahaksingi teada, mida komisjon teeb selleks, et tagada parem raamistik kaitsmaks lekitajaid, ajakirjanikke ja nii edasi, kes selliseid äh, praktikaid äh, avalikustavad, neid tuleks kiita selle eest, mitte karistada, aitäh. suur aitäh, kolleeg, teile vaid ainult kaks minutit oli see küsimus, mistõttu on vastuseks aega kolm minutit jaa, ma pean äh, ütlema, et mul ei ole isiklikku kogemust, äh, kui me räägime käitumisjuhendi töörühmast. Äh, üheksakümne seitsmendal aastal see loodi. mina EKAFoni juhina tegin ettepaneku selleks ja see oli seotud laiemapõhjalise otsusega, mis puudutas hoiuste direktiivi Äh, siin on öeldud, et see töörühm ei ole oma tööd üldse teinud, aga see päris tõsi ei ole, äh, sest et äh, nelisada kakskümmend üks maksuotsust on läbi vaadatud ja paljud neist on keelustatud, mõned puudutavad ka Luksemburgi. ma Äh, tõesti arvan, et seda töörühma tuleks kaasajastada, kui me räägime selle mandaati ja juhtimist ning äh, koostöös liikmesriikidega me püüamegi täpselt seda saavutada, sest et ilmselgelt me ei saa olla täielikult rahul sellega, kuidas see töörühm on äh, tööd teinud, aga me saame olla rahul läbipaistvusega, mis seda töörühma iseloomustab. mis aga puudutab lekitajaid, siis komisjon teeb praegu tööd ettepaneku äh, kallal, äh, mille eesmärk on äh, neid paremini kaitsta ja me tuleme sellega lähikuudel välja. niisiis nägite, ka minul läks vähem kui kolm minutit vastamisega, suur aitäh konkreetsete ja täpsete küsimuste eest! suur aitäh! me kutsusime ka käitumisjuurde töörühma esimehe kohale, aga ta ütles, et ta ei saa tulla ja ütles, et seda seetõttu, et see töörühm on äh, selline, äh, mille juhti ei ole õigus üle kuulata. ja Itaaliast äh, Fabrizio Lacorella on selle töörühma juht, aga no igal juhul. pärast Jeppe Kohvort ja annan sõna kolleeg Jacekile, palun. Uh, suur aitäh, tere tulemast teile, härra president. Teie oma äh, sissejuhatavas sõnavõtus äh, rääkisite praegustest ja komisjoni tulevastest algatustest eesmärgiga parandada õiguslikku raamistikku. kuid mindi teisel poolel on meil ju rakenduslik pool. ja mina usun, et äh, peamisi selle komisjoni töö esialgseid leide või järeldusi võiks olla see, et komisjoni järelevalve roll Euroopa Liidu õiguse ellurakendamisel on olnud eba piisav. ma pean siin silmas seadusandlikke dokumente, mis on äh, seotud maksudes vältimise, maksudest kõrvalhoidmise ja äh, rahapesuga. Äh, Panama lekked on olnud väga laiapõhjalised, aga samas me ei ole näinud, et Euroopa Komisjon oleks liikmesriikidega midagi suurt ette võtnud Euroopa Liidu õiguse ellurakendamise parandamisel ja näib ka, et komisjon ei ole üles ehitanud piisavalt suutlikult selleks, et selle ülesandega toime tulla, on näiteks kõrge riskitasemega riikide äh, nimekirja väljatöötamine rahapesu aspektist lähtuvalt. komisjon ei suuda seda ise teha ning äh, ta on selle töö suunanud teistele institutsioonidele. ma arvan, et see olukord on väga tõsine ja lugupeetud president, siin komisjonidest väga sageli külas ei käi ja tõenäoliselt on see tänane teil tõenäoliselt viimane võimalus siin olla oma praeguses rollis ja me tahame väljendada oma tõsiseid kõhklusi, mis meil sellega seoses on. suur aitäh ka küsimusele jälle, jälle kahe minuti ja palun, teil on sõna vastuseks. jah, äh, kolleegil on õigus me ei räägi mitte ainult seadusandlusest, vaid ka selle rakendamisest äh, Äh, seadusandlus sageli on tugevam kui see rakenduslik pool, kuid äh, komisjon ei ole käed rüpes istunud tegelikult. me oleme äh, kolmkümmend üheksa rikkumismenetlust käima lükanud, mis näitab, et me ei ole lihtsalt vaikimisi pealt vaadanud, ei, me oleme oma tööd teinud ja me tahame rangemalt järgida kõikide direktiivide ellurakendamist, mis on vastu võetud alates sellest ajast, mil ma oma ametis olen olnud ja see kehtib ka eh, nende seadusandlike aktide kohta, mis võetakse vastu enne meie mandaadi lõppu. ja teine pool küsimusest puudutas musta nimekirja. Nende liikmesriikide nimekirja, kes on problemaatilised jah, äh, ma ei ole siin selleks, et kritiseerida liikmesriike, ehkki ma olen sellega harjunud ja liikmesriigid ka omakorda on sellega harjunud, äh, aga äh, me teeme praegu tööd selleks, et töötada välja nii-öelda musta nimekirja teine versioon, me oleme praegu liikmesriikidega ühenduses ja kontaktis ja me tahame selle aasta lõpuks välja tulla uue musta nimekirjaga selles osas, mis puudutab Euroopa Liidust väljaspool asuvaid maksujurisdiktsioone ja mis ei vasta rahvusvahelistele standarditele, aitäh! aitäh ja nüüd anname sõna fraktsioonide nimel äh, kõnelejatele, kõigepealt äh, Rahvapartei nimel härra Darius Rosati, palun. aitäh, aitäh esimees, aitäh komisjoni presidendina, presidendile siia täna tulemast äh, ja nende sissejuhatavate sõnade eest. mul on kaks küsimust, kõigepealt ma tahaksin kiita komisjoni nende jõupingutuste, et mis on tehtud viimase aasta, pooleteist aasta jooksul, et on uute seadusalgatustega välja tuldud selles olulises äh, teemas, milleks on maksustamise vältimine ja sellest kõrvalehoidmine. me oleme Panama dokumentide puhul näinud, et on mõningaid liikmesriike, kes äh, figureerivad seal dokumentides sagedamini kui teised. mis äh, teie meelest on selle põhjuseks? kas äh, see, et ei võeta üle või ei rakendata Euroopa Liidu seadusandlust või on äh, teatud riikides siiski lüngad äh, siseriiklikus äh, seadusandluses, mis seletaks seda, et Luksemburg või Holland figureerivad seal dokumentides sagedamini kui teised. milline on teie arvamus selle kohta ja mida komisjon kavatseb ette võtta selleks, et neid lünkasid vähendada? ja teine küsimus, kui äh, komisjon hakkas uurima Panama dokumentide teemat, kas te olete mingisuguse asutusesisese raporti koostanud ja kui äh, te seda olete, kas siis oleks võimalik äh, seda materjali ka meie komisjoniga jagada? aitäh, lugupeetud komisjoni president, palun, teil on kolm minutit aega. Had we undertaken in-depth analysis uh, as regards the Panama Papers. kui eh, Panama dokumentidest eh, eh, rääkida, siis teil oleks kindlasti need andmed olemas, kui kom-, komisjon oleks mingi raporti koostanud, sest ükskõik, mida me koostame, kõik lekib välja ju. me oleme valmis teile kirjalikult saatma täpsed vastused kõigile nendele küsimustele mis komisjoni liikmed on äh, esitanud, teil oli ka volinik Moskovissiga kohtumine, varsti leiab aset äh, meil on vist äh, probleem siin aja arvestamisega, nii, nüüd läks jälle nulli näidik. nii et äh, me oleme vastanud alati kõigile küsimustele, mida te esitate. mis nüüd puudutab äh, teie küsimuse esimest poolt, äh, siis me kohtleme liikmesriike võrdselt. me aval-, algatame rikkumismenetluse alati, kui see vajalik on. miks mõned riigid äh, esinevad nendes dokumentides sagedamini? me peame silmas pidama ka seda, et äh, nende liikmesriikide mainimine on äh, seotud minevikuga. me elasime ju hoopis teistsuguses äh, maailmas varasemalt, võrreldes praegusega. ja just seetõttu on meil selline olukord ja see ei puuduta mitte ainult neid riike, mida te mainisite, vaid tegelikult see ring on palju laiem. mida me oleme teinud äh, viimastel kuudel, on see, et me oleme algatanud kaksteist seaduseelnõud, mõned nendest tulevad välja järgnevatel nädalatel, sest me tahame need lüngad sulgeda seadusandluses ja see ongi meie ettepanekute eesmärgiks, mida me ka peatselt parlamendile esitame. aitäh, järgmisena sotsiaaldemokraatide nimel Peeter Siimon, palun Ähm, lugupeetud komisjoni president, tahaks tulla tagasi selle nimekirja juurde, mida komisjon on viimastel aastatel teinud ja ma mäletan paljusid äh, üritusi Saksamaal, kus ma sellest olen rääkinud ja inimesed ei usu, kui nad seda kuulevad, sellepärast et me räägime sellest täna nagunii, nii et hakkame siis kohe rääkima sellest, et Euroopa nim-, seostatakse Äh, seostatakse sellise süsteemiga Luksemburgi, et et tegemist on riiklikult organiseeritud maksutumpinguga, selline mulje on Euroopas igal pool. inimesed minu valimisringkonnas, kui ma neid teavitan sellest, mida on teinud komisjon viimastel aastatel, mida on Barroso kümme aastat tagasi teinud, siis inimesed on üllatunud, aga ma näen siiski valdkondi, kus mind üllatab see, et ei tehta midagi rohkemat. Äh, nimetan kolme valdkonda, esimene valdkond äh, Äh, nimekiri rahapesuparadiisidest. meie siin komisjonis oleme saanud äh, teie volinikuga äh, arutab ta kaks korda tagasi lükatud nimekirja, kus on riigid nagu Põhja-Korea ja Afganistan või Vanuatu riik, millest ma pole varem kunagi kuulnud, aga on riike, millest kõik teavad, et tegemist on maksuparadiisidega nagu Panama ja neid seal ei mainita ja ainus vastus, mis me oleme saame, on, et kuus isikut kaks aastat äh, oleks vaja iga riigi kohta selleks, et hinnata, et kas neid on vaja panna sinna äh, nimekirja. mulle tundub see äh, täiesti naeruväärne. see tähendab poliitilise tahte puudumist. ma ootan, et te hakkaksite sellega tegelema, et te paneksite sinna tõesti need riigid, kes on kindlalt teada, Panama ja teised võrreldavad riigid ja siis me näeme, mis äh, saab siis, äh, kui äh, nad peavad hakkama ennast õigustama ja teine nimekiri oleks maksuparadiisidest Euroopa Liidu sees, et on Äh, asju, mida me võiksime ära teha. kas te võiksite endale ette kujutada seda, et me koostaksime nimekirja Euroopa Liidu liikmesriikidest või nende ülemere territooriumitest, kus, mis on maksuparadiisid ja selle üks asi lõpetuseks, millest rääkis ka proua Vestager, kas te olete äh, valmis liikmesriikidelt nõudma seda, et automaatne ähm, maksualaste eelotsuste andmevahutus, mida on äh, ju vaja, et te teaksite, mis toimub, et see toimuks äh, mm, Äh, komisjoni juhtimisel, äh, et kuni politsei ei ole äh, sekkunud, ei saa te ju midagi teha isegi, et kas te nõuate, et see asi nii läheks? üks kakskümmend on vastamiseks. kas te võiksite palun korrata oma kolmandat küsimust? maksualased eelotsused ja automaatne äh, infovahetus, mis on kokku lepitud liikmesriikide vahel, et kui hargmaised ettevõtted siin on seotud mitmete liikmesriikidega, siis teised liikmesriigid saavad kontrollida, et kas on tegemist mingi sekkumisega, mis neid puutub, puudutab. liikmesriigid keelduvad e-, keelduvad teavet andmast, aga seda on ju vaja, kui komisjon aluslepingute vardjana peaks, peaks tegutsema, siis äh, on komisjonil ju vaja seda äh, teavet saada. alustan kolmanda küsimusega, sest see on tõesti väga oluline. meie tegime ettepaneku, kui me tegime äh, maksualaste eelotsuste ettepaneku, et komisjoni tuleks teavitada olemasolevatest või varsti sõlmitavatest eelotsustest, varsti, varsti tehtavatest eelotsustest. ja meie selles küsimuses järele ei anna meil on vaja ühte instantsi Euroopa Liidus, kellel oleks täielik ülevaade ja kes oma õigusloomelises töös saaks äh, teha muudatusi ja sellepärast äh, ma nõuan seda, et komisjoni teavitataks maksualastest eelotsustest ja meil on vaja, et liikmesriigid teeksid äh, meiega koostööd, meil on vaja ka teiste äh, koostööd, kes ähm, sellega tegelevad, sest kui äh, ma, mingi riigi maksuamet saab sellise teavituse, siis tuleks see edastada ka Euroopa Komisjonile. Äh, nõukogu on olnud aga selle vastu seni, mina olen arvamusel et me peame täiendama maksuparadiiside nimekirja, mille me oleme esitanud ja kaks korda on parlament selle tagasi saatnud, et me peame seda nimekirja tõesti täiendama, aga ma pean teie tähelepanu juhtima ühele asjale. jah, ma ütlesin seda, aga saksa keeles, ütleb härra Juncker me, meil ei ole komisjoni tasandil inimressurssi selleks, et sellist analüüsi läbi viia. võib-olla ma ei ole niivõrd hästi varustatud kui mõned fraktsioonid, nii et ma ei saa lubada midagi, millest, mida ma ei saa pidada. Äh, kui me komisjonis äh, personali ümberpaigutame, siis me peame väga tähelepanelikult äh, vaatama, et kuidas me seda teha saaksime ja me sõltume liikmesriikide heast tahtest, mõned liikmesriigid teavad maksusüsteemide kohta selliseid asju, mida komisjon ei tea ja kui nad seda teadmist ei esi-, edasta meile, siis on probleem ja seetõttu me oleme pöördunud liikmesriikide poole, e-, et nad edastaks meile teavet maksuparadiiside kohta. isegi kui kõik ei ole samal arvamusel kui riigid, mis nende arvelt rikastuvad, e-, tuleme sellise nimekirjaga välja. on riike, kes on süüdi selles, et nad pesevad äh, end puhtaks, äh, kui tegemist on selliste süüdistustega. aitäh ja järgmisena on äh, Bernd Luke ECR-ist minu nimekirjas. aitäh, tere päevast, härra Juncker, teie oma sissejuhatavates sõnavõtus ütlesite, et alates Panama leketest me teame, kui suures ulatuses äh, tegeldakse, tegelevad hargmaised ettevõtted maksude vältimise ja maksustamisest äh, hoidumisega, aga ma pean ütlema, et see oli suures osas ka teada varem, Saksamaal oli avaliku saladusega tegemist, et kui taheti oma äh, raha peita Maksuameti eest, oli vaja see viia Luksemburgi, minu küsimus on aga, et äh, kas te saite alles Panama lekete kaudu teada sellest, et sellised tehnikad olid olemas või teadsite te seda ka varem? ja kas te kahe tuhande kolmandal aastal, kui oli tegemist äh, hoiuste maksustamisega ja automaatse teabevahetusega, et kas te siis äh, juba teadsite selle probleemi olemasolust ja kui te teadsite selle probleemi olemasolust, siis mis põhjusel Luksemburg omal ajal ei tahtnud läbi viia automaatset teabevahetust, mille pärast äh, Luksemburg kohaldas allika maksustamist selle asemel, et osaleda teabevahetuses, milles osalesid teised liikmesriigid. miks Luksemburg ei tahtnud teha samu asju, mida tegid teised liikmesriigid? ja teine küsimus, mis puudutab äh, ressursse, siin ei ole tegemist Panama leketega, vaid äh, muuhulgas ka Luksemburgi leketega, mis puudutasid maksualaseid eelotsuseid, kus Euroopa tasandil äh, on äh, olnud tegemist äh, konkurentsi moonutamisega. komisjoni ressursid aga ilmselt ei ole sellised, et äh, et komisjon saaks süstemaatiliselt tegeleda Luksemburgi lekete tulemustega ja alati saab teile ette heita seda, et te valite välja mõningad juhtumid ja tegelete nendega ja teiste juhtumitega ei tegele. kui teil kui te nüüd mõtlete, et kuidas te ressursse ümber jagate, kas te siis ähm, kaasate ka need maksualased eelotsused äh, sellesse, et kas oleks võimalik süstemaatiliselt tegeleda äh, Luksemburgi lekete puhul ähm, ilmsiks tulnud äh, asjadega? aitäh, professor Lukk, siin oli väga palju küsimusi aga tuleb, peaksin tagasi tulema kõigepealt kolleeg Siimoni juurde, sellepärast et tema küsis, et kas äh, meil on mõte et me tegeleksime ka Euroopa Liidu siseste maksuparadiisidega. meie seda ei tee, sellepärast et me arvame, et komisjoni, et kui komisjoni ettepanekud õigesti rakendatakse, siis see probleem laheneb ja sellepärast meil näe, et meil oleks kohustus sellist asja teha, välja arvatud juhul, kui on mingeid väga raskeid rikkumisi ja siis saab ka lihtsalt välja tuua, rääkida sellest, mi-, millega tegemist on. aga kui nüüd rääkida sellest, et miks Luksemburgil oli allika maksustamise mudeliga tegemist, mitte panga äh, saladuse äh, kaitsmisega, siis see oleks väga jutt, aga ma tuletan teile meelde, et maailm oli siis teistsugune ja ka teaduses muuhulgas oli tegemist arvamusega, et kui äh, panna suhteliselt kõrge tulu tekkimiskohas maksustamine, siis on probleem lahendatud ja selle, Belgia ja Luksemburg olid korraldasid kolmekümne viie protsendist maksu tol ajal E, meil olid äh, toona sellised eeltingimused Belgias, äh, Luksemburgis ja Austrias, et et tuli, et ka kolmandad riigid oleksid äh, pidanud liituma sama süsteemiga, Šveits, Andorra ja teised, nad on seni, seda selleks seni juba teinud ja ka USA oleks pidanud olema nõus automaatse teabevahetussüsteemiga ja tulemuseks oli see, et aastal kaks tuhat kaks see topeltsüsteem, et paralleelselt eksisteerisid kaks süsteemi, äh, see hakkas kehtima, parlament oli sellega nõus, tegemist oli kaasotsustamis-, parlamendilt küsiti arvamust ja parlamendi arvamus oli, et et parlament oli nõus selle paralleelselt eksisteerivate süsteemide mudeliga. mina ei tegele konkurentsiküsimustega komisjonis. kui ma nimetasin konkurentsivoliniku, siis ma ütlesin, et ma ei kavatse kommenteerida konkurentsijuhtumeid ja ma olen, seni olen ka nii käitunud. ma ju teadsin, et komisjon hakkab uurima ka mõningaid asju, mis on seotud Luksemburgiga ja ma ei taha jätta muljet, et et ma tegeleks mingisuguse konkurentsijuhtumiga, muuhulgas kui need puutuvad Luksemburgi, nii et proua Vestager tegutseb nendega ise, aga loomulikult kaasab ka kolleegiumi ja te ta teeb oma tööd suurepäraselt. kuidas mõningaid juhtumeid analüüsitakse rangemalt, te peate seda küsima proua Vestagerilt mina rääkisin äh, ressursside ümberjagamisest äh, komisjonis, kui mulle antakse teada, et TG-kommi vahenditest ei piisa, ehkki nad teevad suurepärast tööd. seal teeb üks äh, isik sama palju tööd kui kaks-kolm isikut mujal, kuskil mujal, siis loomulikult vahend äh,, äh, jagatakse vahendid ümber. ja ma teadsin, et alates üheksakümne kolmandast aastast üritatakse lahendust leida ma ähm, äh, hoiuste maksustamise puhul, et ähm, ECOFINis üritatakse ühissüsteemi juurutada. ma ei teadnud aga, kui palju sakslased äh, raha Luksemburgi toovad, ma ei teadnud ka, kui paljud luksemburglased oma saks-, raha Saksamaale viivad, sellepärast et maksumäärad olid samasugused mitte üheski riigis ei maksustatud äh, äh, mitteresidentide äh, hoiuseid. aitäh. ja järgmine on ALDE nimel Michael Teurer. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Kommissionspräsident. Ja, suur aitäh, lugupeetud voliniku äh,, volinik, komisjoni president äh,. mina leidsin, et teie äh, esialgne sõnavõtt raport äh, oli veidi pettumust valmistav ja mul on üks selge küsimus teile, mis äh, kodanikke ja meid huvitab, on järgmine. Panama lekked on näidanud, et me räägime härra Putini äh, usaldusisikutest, Assaadi pereliikmetest, inimestest, kes on Euroopa Liidu sanktsioonide nimekirjas, me räägime riiulifirmadest ja nii edasi ja seetõttu tekib vastutuse küsimus, me räägime nii juriidilisest vastutusest kui ka poliitilisest vastutusest ja Panama dokumentides äh, räägitakse ka sellest riigist, mida teie väga hästi tunnete, Luksemburgist. Äh, üle viiekümne tuhande inimese Luksemburgis Äh, oli seal ära mainitud ja seetõttu ma tahaksingi teada, kas te ka kannate ka poliitilist vastutust selle eest, mis aset on leidnud ja kuidas seda kõike nüüd uuritakse. Äh, kas äh, kõik on korras olnud, siis ei pea seda uurima, aga kui kõik pole korras olnud, siis mida komisjon teie juhtimisel teeb selleks, et seda lahendada? ma tahaksin ka lisada midagi. Luksemburgis on öeldud. Äh, ja suur aitäh selle äh, info eest, ma ei teadnud seda, ma tahaksin kolleeg Toirile öelda, et äh, me oleme kaksteist seadusandlikku algatust teinud ja see puudutab ka vahendajaid, mida te mainisite. jah, see ei ole probleemiks mitte ainult Luksemburgis, vaid ka mujal ja selle vastu loomulikult me peame midagi ette võtma, me peame tegutsema ja juunis me tuleme kindlasti äh, vastava seadusandliku ettepanekuga välja ja vähemalt esimesest jaanuarist kaks tuhat üheksateist peaks see jõustuma. ja alati äh, selliste juhtumite puhul võib ka advokaadi vaikimisnõude taha peituda, aga sellega kõige kallal me praegu töötame härra Toiler, kas te tahate esitada lisaküsimuse, teil on selleks võimalus ja mida te kodanikele siis poliitilise vastutuse koha pealt ütleksite? ma arvan, et praegusel hetkel poliitilises valdkonnas vastutusküsimust ei peaks siin välja tooma, sellepärast et äh, poliitikud ei ole asjadega jooksvalt kursis äh, kui me räägime vahendajatest ja äh, näiteks ka Luksemburgi finantsminister, peaminister, nad ei tea lihtsalt sageli väga paljut, mis sellega on seotud. Äh, sageli leitakse äh, teid äh, asjadest möödaminemiseks ja vahendajad sellele panustavadki ja seetõttu me peamegi selle probleemiga tegelema. suur aitäh, Fabio Di Masi järgmiseks, palun. ja, Herr Juncker, unser letztes Treffen war ja härra Juncker, meie viimane kohtumine ei, ei olnud just armastajate kohtumine Äh, see, see oli ju tegemist selle raportiga, kus äh, teile kirjeldati, kuidas Luksemburgis toimiti maksualaste eelotsustega ja seetõttu tahaksin keskenduda tulevikule. Te kommenteerite komisjoni presidendina tihti äh, asju, mis toimuvad Euroopa Liidu liikmesriikides ja seetõttu ma tahaksin teilt küsida, et kas te siin täna Euroopa Komisjoni presidendina kutsute üles Luksemburgi ja teisi Euroopa Liidu maksuparadiise, et nad edastaksid meile dokumendid täielikult, sest kui te, kui on õige see, mida te ütlete, et kui eeskirju korralikult rakendatakse, siis ei ole neil midagi peita. ja mis puudutab hoiuste maksustamist, siis Luksemburg soovis teie juhtimisel erandit, mis lubaks Euroopa Liidu residentidel kasutada äh, Äh, mingisugust äh, maksuparadiisis asuvat ettevõtte kontot. Äh, miks te toona soovisite sellist erandit ja teiseks taksokomisjonis te ütlesite toona, et te ei ole kunagi otseselt arutanud maksuasju, aga me teame USA IRS-i ähm, dokumentidest, et te kahe tuhande kolmandal aastal kohtusite nelja Amazoni maksudega tegeleva inimesega ja samuti on Luksemburgisse leitud vastavaid dokumente ja ma tahaksin küsida, et mida te toona tegite äh, nendel, sellel kohtumisel ja kuidas see mõjutas Luksemburgi maksu, maksupoliitikat ja mm, härra Madeira ütles meile, et Luksemburgi äh, Luksemburgi äh, äh, mm, minister oli Äh, Luksemburgis äh, mõned ettevõtted äh, ähvardasid lahkuda Madeiralt ja Luksemburgi minister üritas neid Luksemburgi meelitada, et kas, kuidas, mida te selle kohta teate ja ma tahaks teada, et kuidas see Äh, lehekülg, mis mulle on nüüd edastatud, ma ei tohtinud ju teie keldris käia seda otsimas, et äh, kuidas te seda kommenteeriksite? Äh, te juhite tähelepanu mõningatele häirivatele ma-, mm, asjadele, mida ma ei mäleta, aga ma kahjuks ei saa teile ammendavalt vastata, sellepärast et ma ei mäleta ja kuidas äh, ja kes teile selle dokumendi edastas. aga kui teil see on, siis ma olen nõus tegelema sellega, et kuidas see dokument minu omandisse on sattunud, oluline on see, et teil see lehekülg olemas on, mitte see, kuidas see lehekülg minuni jõudis. oluline oli see, et see jõudis teieni, see oli ju see, mille pärast te rääkisite sellest teemast. ma ei ole öelnud, et ma ei ole mitte kunagi kellegagi maksuasjadest rääkinud, ma ütlesin, et ma ei ole kunagi tegelenud ühegi firma individuaalsete maksustamisküsimustega. kui te olete välismaal, siis esitatakse teile erinevaid küsimusi ja meie luksemburglastena olime alati väga huvitatud sellest, et teisi Luksemburgi meelitada, aga ma ei ole mingeid konkreetseid kokkuleppeid sõlminud, sellepärast et finantsminister, kes ma toona olin, ei tegele äh, selliste asjadega. nii et äh, ma vastasin küsimustele, aga ma mingisuguseid äh, konkreetseid maksumeetmeid ühegi ettevõttega kokku ei leppinud, sellega tegeleb Maksuamet, mitte valitsus, see on Luksemburgis raudne reegel, aga kõikjal see nii Euroopas ei ole. näiteks maksualased eelotsused, kui Luksemburgis tegeleb nendega Maksuamet, teistes riikides tegeleb nendega finantsminister ise, kes aga kui teil on mingeid dokumente vaja, siis ma saan neid teile saata. aga Luksemburgi saadik ei tegele ju, ei ole ju Maksuameti töötaja. ja Luksemburgi finantsminister ei ole ühtlasi ka välisminister Äh, suursaadikud alluvad Välisministeeriumile, ma ei kujuta, suuda endale ette kujutada, et Luksemburgi välisminister härra Asselborn oleks Portugali suursaadikut, äh, Luksemburgi suursaadikut äh, Portugalis kohustanud selliste asjadega tegelema. üleeile Luksemburgi parlamendis esitati äh, välisministrile mingi küsimus, ta on äh, tegelikult praegu teises maailma otsas, kui ta tuleb tagasi, siis äh, vastab ta küsimusele ja valitsus peab äh, selgust tooma sellesse küsimusele. aga teile ma ütlen, et detsembris kaks tuhat kolm olin ma Washingtonis. okei okay. uh,. Als nächster für die Grünen Sven Kiigold. järgmisena saab Roheliste nimel sõna Sven Kiigold. lugupeetud komisjoni president me vaatasime veel täpsemalt järele, et mis toimub eraisikute maksustamises Luksemburgis viimastel aastatel. me nägime, et süstemaatiliselt intressi direktiivi, mille üle peeti Euroopa tasandil väga karme läbirääkimisi, algne soov oli Luksemburgi poolt, et oleks ainult kümneprotsendine maks ja see oleks lõplik, et sellest hiiliti süstemaatiliselt mööda ja e-, eriti Luksemburgis tegi seda, tehti seda e, nende andmete alusel, mida meie analüüsisime, mitte e, Austrias äh, Belgias ja see puudutas ka elukindlustusi ja äh, ka offshore firmasid, äh, Panamaid ja teisi riike ja see viis selleni, et äh, maksude, maksupettused jätkusid ning minu küsimus sellega seoses on järgmine, et kas te nendele liikmesriikidele, kes praegu maksupetturid äh, kuidagi kätte ei saa, äh, kas te aitate neid äh, seadusega, mis võimaldaks taotleda õigusabi selleks, et süstemaatiliselt leida üles piiriüleseid maksupettureid ja lõpptulemusena jõuda õiglase maksustamiseni. ja minu viimane küsimus, sellest juba räägiti, et pärast Panama dokumentide afääri äh, me õiguse peadirektoraadi puhul nägime seda, et loodi äh, rakkerühm, mis koosneb kuuest inimesest, te lubasite praegu, et personali suurendatakse, et vastav äh, rakkerühm saaks äh, paremini tööd teha ning liikmesriigid praegu ei, keelduvad ähm, kinnitamast teie ettepanekuid, millega te välja tulite. kas te olete valmis äh, nendele, nende liikmesriikide puhul, kes blokeerivad kasutama artiklit sada kuusteist, et saaks vastu võtta enamus otsuseid, muuhulgas ka maksuküsimustes. komisjoni selline otsus tooks endaga kaasa seda, et liikmesriigid ei saaks peituda üksikute maksuparadiiside taha. Äh, vastus nendele kolmele küsimusele on äh, kõigile jah. Äh, aitäh, härra Kiigoldil on võimalus veel üks küsimus esitada. aitäh selle positiivse vastuse eest, jätkame tööd sellega ning lõpetuseks tahaks öelda ainult seda, ma arvan, et paljud soovivad täpselt seda, mida Michal Toirer just ütles. ma ütleks väga selgelt äh, te olete mingil määral Saulusest Pauluseks muutunud, te olete palju tugevamaid ettepanekuid teinud kui teised, aga kodanikud ootavad äh, tänaseni selget äh, vastutuse võtmist selle eest, mida te varem tegite. ja see on see, mis ei lase teil paista piisavalt usaldusväärne ja mul on väga kahju, võttes arvesse seda, millise positiivset tööd te olete maksukoostöö alal teinud härra Kiigolt, ma mõistan väga seda, et te vaatate minevikku, mm, aga ma sooviks, et minu usaldusväärsus ei kannataks selle all, mida ma minevikus olen teinud, nagu ka teised, vaid et te mõõdaksite komisjoni usaldusväärsust selle alusel, mida me praegu teeme. ja õigusega viidati sellele, et ei ole olnud ühtegi komisjoni koosseisu, mis maksude vältimise ja maksude pettuste alal oleks sama palju algatusi välja toonud nagu meie, kaks, need kaksteist. ma võib-olla võin teile neid ka meelde tuletada. mais kaks tuhat viisteist uus äh, rahapesuvastane direktiiv oktoobris kaks tuhat viisteist automaatne teabevahetus äh, maksualaste eelotsuste üle. see direktiiv äh, jõustus jaanuaris kaks tuhat seitseteist ja alates septembrist hakatakse infot vahetama liikmesriikide vahel. jaanuaris kaks tuhat kuusteist tegime ettepanekuid automaatse teabevahetuse kohta äh, riigipõhiste äh, aruannete kohta hargmaiste ettevõtete puhul. sellise ette, sellist ettepanekut pole varem kunagi tein, tehtud. me oleme teinud ka ettepaneku e, ja nõukogu ei suutnud selle, suhtunud sellesse hästi, et need riigipõhised aruanded oleksid äh, avalikud. Mm, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal tulin välja selle ettepanekuga, õnneks parlament jaanuaris kaks tuhat seitseteist, seitse-kaheksa kuud hiljem õiguskomisjonis samuti äh, tegi sammu õiges suunas ja ma väga tervitan seda. juunis kaks tuhat kuusteist tulime välja täiendavate ettepanekutega, mis puudutasid ähm, puhtaks pesemist ning juulis kaks tuhat kuusteist võtsime, e-, esitasime e, kasusaajate kohta ettepaneku kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal veel tegelesime ka läbipaistvusega e, Šveitsi, Andorra, Liechtensteini, San Marino puhul. Need, see oli üks nendest tingimustest, mis pidi tagama selle, et kõik liikmesriigid on teabevahetusega nõus ning jaanuaris kaks tuhat kuusteist äh, tulime välja maks, tugevdasime maksude vältimise direktiivi äh, ning oktoobris kaks tuhat kuusteist tulime välja kaugemale minevate ettepanekutega, me tulime välja uute ettepanekutega, mis puudutasid maksubaasi, mis läksid veelgi kaugemale kui see, mis otsustati ära kahe tuhande kuueteistkümnenda, üheteistkümnendal aastal ning me loodame, et varsti jätkatakse tegutsemist ka sellega ning oktoobris kaks tuhat kuusteist tegelesime topeltmaksustamise küsimusega ja kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal eh, jõustub see vaidluste vähend-, vaidluste lahendamise mehhanism. me kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta jaanuaris tulime välja nimekirjaga, mis puudustas eh, mitte koostööd tegevaid maksujurisdiktsioone ja sellega jätkame tööd eh, aasta lõpus ning juunis Äh, tuleme välja ka uute ettepanekuteni, nii et kokkuvõttes kolmteist ettepanekut, mida komisjon on teinud lühikese ajavahemiku jooksul. ja suur aitäh, ma usun, et komisjon, meie komisjon siin on nõus selles osas, et Euroopa Komisjon on edasi liikunud selles valdkonnas. siin ei ole kahtlustki ja nüüd EFTD nimel David Coburn, palun. Dankeschön, Herr President um aitäh, härra esimees, Jean-Claude Juncker, teid on suurepärane siin näha, alati rõõmustan selle üle. Luksemburgi peaministriga te olite väga entusiastlikult äh, järgimas äh, maksukonkurentsi põhimõttes, see tõepoolest, see suurendab tõhusust. Te kasutasite ma-, äh, maksumaksja raha nii et see oli see endine Jean-Claude Juncker, aga nüüd te olete justkui meelt muutnud äh, ja nüüd te räägite siin maksukonkurentsi äh, suurendamisest kogu Euroopas, nüüd on tegemist meil uue Jean-Claude Junckeriga, kuhu, kuidas need kaks Jean-Claude'i ikka kokku panete? nagu äh, siin just ka öeldi, et see on nagu Saulusest sai teel Damaskusesse Paulus, kas äh, Äh, teil äh, siis juhtus ka midagi nendel kohutavate löökaukudega teel Luksemburgist Belgiasse. selline pöördumine aset leidis. Äh, mis siis sai sellest vanast Jean-Claude'ist? jah, suur aitäh küsimuse eest ja nüüd Jean-Claude'il on õigus vastata. jaa nii ähm, ähm Nüüd äh, see teie nägemus minust kui kellegi, mingist skisofreenikust, äh, endine ja nüüdne Jean-Claude, ma endiselt usun äh, konkurentsi maksu vallas, kuid ma keskendun enam ma nüüd keskendan oma tähelepanu õiglasele konkurentsile maksu vallas. nii et äh, konkurents oli olemas, aga see ei olnud alati õiglane, meil on lünkasid äh, kõikjal Euroopa Liidus, äh, võin tuua ühe näite, käibemaksudirektiiv üheksakümne esimesel aastal Ecofini nõukogus hakkasime sellega tööd tegema. meil on kakssada viiskümmend erinevat reeglit selles vallas, kui me räägime käibemaksust Euroopa Liidus. liikmesriigid on enda parimatest huvidest lähtuvalt pidevalt läbirääkimisi pidavas selleks, et lisada sinna erandeid. nii et siin ei ole mingisugust vahet vana ja uue minu vahel, vaid me kõik peame ühiselt õiglasele maksukonkurentsile keskenduma aitäh. järgmisena ENF-i eh, nimel palun Mario Borghezio. aitäh, esimees ja tere tulemast komisjoni presidendile. paljud eh, finantstehingud leidsid aset niimoodi, et äh, mingisuguste variettevõtete taha äh, peituti, et ei oleks aru saada, kes tegelikult konto omanik on. mida siis äh, komisjon kavatseb praktikas ette võtta selleks, et tagada, et liikmesriigid eriti maksuparadiisid nagu Luksemburg ja Holland, et seal ei oleks enam pangasaladust, et me näeksime, kust see kapital tegelikult pärineb väga oluline siinkohal ei ole mitte ainult maksudest kõrvalehoidumine, vaid ka ehm, ebaseadusliku kapitali sissevoolamine reaalmajandusse kuritegelikest allikatest. Panama dokumendid on justkui Pandora laekaks, mis äkitselt avanes ja tulemuseks on see, et meil Äh, meil on nüüd üks äh, ettevõte välja äh, tulnud, mis kuulub Michel Muscatile, kes on Malta peaministri naine. see on offshore firma, mille peakorter on Dubais, mis kuulub Aserbaidžaani diktaatorile ja seal oli mm, väga palju energeetika tehinguid välja toodud. Ehm, räägitakse sellest, et uus Juncker on justkui sõdalane, kes oma mõõgaga võitleb maksudest kõrvalehoidumise vastu, kas teil on plaanis äh, ka selliste uudiste vastu oma mõõgaga äh, võidelda? aitäh! ja, ja, ja suur aitäh, Malta valitsusjuhtumit on juba arutanud, aga palun, härra komisjoni president jaa, äh, ma ei saa äh, vastata selles osas väga täpselt, mis äh, Maltal on aset leidnud, see ei ole komisjoni pädevuses. me hoiame selle loomulikult silma peal. kuid ma ei saa siin ühtegi neid asju kommenteerida. mis puudutab esimest küsimust, mis puudutab kasumlikku äh, omaniku, kasumit saama, saava omaniku teemat, eh, siis juulis kaks tuhat kuusteist tulime välja uute reeglitega, mis puudutab eh, juurdepääsu sellele infole võimude poolt, sest eh, on oluline, et Maksuamet saaks identifitseerida tegeliku kasusaaja ja need reeglid jõustuvad esimesest jaanuarist kaks tuhat kaheksateist. nii, kas lisaküsimust ei tule? ei, üks märkus lihtsalt. see siis äh, tähendab seda, et äh, president nõustub, et maffia ja teised kuritegelikud rühmitused võivad investeerida kuni esimese jaanuari kaks tuhat kaheksateist ja saavad oma raha legaalseks muuta me tulime selle ettepanekuga välja kaks tuhat kuusteist juulis, direktiivi peab äh, riikide keeltesse tõlkima, selleks on aega vaja, nii et kaheaastane periood, õieti pooleteistaastane periood võtab täiesti arvesse seda, kuivõrd pakiline see küsimus on. Markus. aitäh, Margus Ferbe, palun äh, Rahvapartei nimel. suur aitäh, lugupeetud komisjoni president ja äh, mõningatel juhtudel äh, äh, ma pean ütlema, et ma esindan regiooni, kus Luksemburg on kaugel, aga Austria on siiski lähedal ja mm, Austriast on Šveitsi raha viidud, mitte võib-olla nii palju Luksemburgi, aga igal juhul maailmas on palju patustajaid. aga tahaksin rääkida sellest punktist, Äh, mille puhul komisjon on heaks pidanud äh, maksuparadiisile Euroopa Liidu siseselt äh, Madeira nimelt kahekümne seitsmendal mail esmakordselt kiideti heaks ja anti oma heakskiit siis ja komisjon on ka öelnud, et et see heakskiit ei tähenda ähm, seda, et see oleks ähm, äh, maksuparadiis, kuid tegelikult eesmärgiks oli ju loo-, luua töökohti, aga äh, tegelikult loodi seal väga vähe töökohti selle äh, tulemusena. esmajoones on tegemist direktori ametikohtadega muusikadirektorid pandi äh, ametisse on umbes sada firmat olnud ja Madeira äh, välisministrilt me saime ka informatsiooni selle kohta. Äh, ühes majas on sada kaheksakümmend ettevõtet nüüd töötamas. ma tahaksin teada, milliseid meetmeid komisjon võtab tarvitusele selleks, et tagada see, et see otsus, millest me räägime, aitab kaasa majanduse edendamisele ja mitte ei loo offshore äh, maksuparadiisi. Ähm, kuidas äh, regulaarselt olukorda kontrollitakse ja kuidas komisjon siin oma kohustusi täidab, aitäh! aitäh, president, sõna on teil. ja Also keine Sorge mehr um diese, um dieses Thema kleinen Wahlvertrag. ei, me ei pea äh, selles orus maksma teemaksu, aga mis puudutab nüüd ähm, Madeirat, siis ähm, Delori komisjon äh, andis Madeirale sellised äh, õigused, kuna reeg-, kehtib reegel, et Euroopa Liidu äh, Äh, äärepoolsematel piirkondadel on äh, vaja kohati erireegleid, nii et äh, on olemas, ma saan täna teada, et sellised reeglid Madeira kohta on olemas, need on väga pikalt juba olemas olnud, aga nüüd ma ei saa siin ettevalmistuseta kommenteerida kõiki äh, otsuseid, mida eelkäijad on varem äh, teinud, ma pean uurima välja, millised need olu-, probleemid on, aga see tegelik ähm, inimene, kelle poole tuleks pöörduda, ei ole mitte komisjon, vaid Madeira finants, rahandusminister. seda äh, korda on pikendatud mitu korda, muuhulgas äh, Barroso komisjoni äh, ajal ja muuhulgas äh, memorandumi puhul viidati sellele, et maksusüsteemi tuleks läbi vaadata see ei ole mitte ainult kaheksakümne seitsmendal aastal olnud teema, vaid komisjonis on seda korduvalt arutatud, muuhulgas ka eurorühmas on seda korduvalt arutatud, nii et seetõttu ma arvan, et see asi on palju mm, tuttavam, kui te siin räägite ja komisjon, kui ta sellise loa annab, peab hoolitsema ka selle eest, et vastavatest tingimustest peetaks kinni. Das war Horst Lange, aber ich musste ihn wegdrücken. Ich werde aber sagen, dass das deine ma tulen meeleldi tagasi Madeira juurde, me kontrollime seda ehm,. troika otsustes, mis puudutavad Portugali, ma ei tea, et seal kui seal oleks mingisugune lõik Madeira kohta, siis oleks see üks mõistlik asi, mida Troika oleks paberile pannud. aitäh, fraktsiooni esimeeste voor on nüüd äh, Äh, läbi, aga mul on neli sõnasoovijat, Louis Michel, Berlange Perez, Anna Gomes ja härra mm, Tšambatski. tavaliselt saadakse sõna üheks minutiks ja siis saab vastamiseks veel vähem, nii et kõigepealt saab sõna Louis Michel. aitäh, härra esimees, kõigepealt tänan nende selgituste eest presidendile Teie komisjon on teinud äh, palju enam kui kõik eelnevad komisjoni koosseisud äh, selle probleemiga tegelemiseks, millest me täna räägime, nii et see on kolossaalne töö, mis te olete ära teinud, see ei ole muidugi veel lõppenud, äh, see on pikk teekond, kuid arvestades Barroso esimese komisjoniga ja siis need teemad ja need reformid, mis te olete läbi viinud, on kolossaalsed võrreldes tollase perioodiga seda peaks kindlasti ka meenutama. tahtsin teilt äh, küsida küsimuse, äh, miks komisjon ei nõua liikmesriikidelt äh, seda, et võetaks konkreetseid meetmeid et tõepoolest äh, maksuvaldkonda harmoneeritaks palju äh, jõulisemalt ja sellega muudaks, muutuks Euroopa Liit ka investoritel ähm, akti-, atraktiivsemaks ning sellega kaasneks ka teatud õiguskindlus, äh, näiteks otsemaksustamise vallas, see oleks selgelt osa, mis äh, soodustaks äh, inimeste vaba liikumist, äh, praegu me peame, peavad inimesed konsulteerima alati advokaatidega, neil kaasnevad õigusabikulud, millised on täpselt need tingimused erinevates riikides ja tekib selline erinevate variantide vahelt valimise olukorda kõnelejad katkestatakse, kuna ta on oma aja ületanud. aitäh, härra Michel, nüüd äh, härra president. Louis, kõik sõltub äh, rakendusalast selle ettepaneku puhul äh, see selline väga täielik äh, ettepanek, mis puudutab ka füüsiliste isikute maksukohustust, see on siiski ekstravagantne, kuid vaatame, millest sõltub üksikisikute maksukoormus, siis me võime siiski leida tõesti viise, kuidas maksubaasi suurendada, kuidas maksumäärasid lähendada kuid praegu on see ühehäälsuse põhimõttel leiab kõik aset ja seetõttu on kõik sellised äh, sammud äh, raskendatud. järgmise aluslepingute ülevaatamise käigus peaks äh, vaatama küll üle selle põhimõtte, et peaks sisse tooma ähm, häälteenamusel põhineva otsuse langetamise. Pervanche Perez, samuti üks minut, aitäh härra komisjoni president, äh, kui tulen tagasi kolmandate riikide juurde, kes äh, endast äh, ohtu kujutavad, praegu on need tagasi lükatud, need ettepanekud kahel korral. kui vaadata seda nimekirja riikidest, mis on seal mainitud, seal nüüd komisjon äh, Äh, soovinud, et teatud riigid, äh, Panama, Seychellid, Keimani ähm, saared ei oleks seal nimekirjas sees, kus tegelikult on väga suur rahapesurisk ja äh, selles osas on kahtlus, et kuidas siis otsustatakse nende riikide osas proua Jurjeva, tal ei ole võib-olla piisavalt vahendeid selle kõigega tegemiseks, kuid kui me räägime rahapesuriskist, siis see on ka härra Hilli vastutusalas ja see viidi üle proua Jurjevale. oleks alguses pidanud üldsegi härra Moskovitši vastutusalas ja siin on riike selles nimekirjas, mille osas on kahtlusi ja mille puhul võiks äh, keskenduda siis just nendele kahtlustele. aitäh, härra president, ma ütlesin teile, et komisjon ühiselt vaatab üle kõiki neid äh, probleeme, mida te mainisite aasta lõpus komi-, need val-, vastavad äh, volinikud praegu äh, tegelevad selle teemaga ja kindlasti need nimekirjad äh, viiakse lõpule, kuid muus osas te viitasite ka Euroopa Investeeringute Pangale, siis siin peatselt astutakse ka samme, nii et me oleme juba sinna tulevikuajastusse jõudmas Anna Komes ka üks minut, palun. Commission president, loodetavasti komisjon äh, selgitab seda, mis äh, ähm, leiab aset äh, Troika puhul, kui suured maksu kõrgen-, maks, maksud kõrgenesid märkimisväärselt näiteks keskklassile Portugalis, samas suured summad läksid Panamasse ilma, et keegi oleks justkui midagi märganud äh, ja äh, komisjon leidis äh, isegi, et on õigustatud maksuamnestia sellistel juhtudel. kas komisjon üldse hoolib ma-, rahapesuvastaste meetmete kehtestamisest, selline passidega äritsemine, niinimetatud kuldsed viisad, kaasa arvatud minu enda koduriigis Portugalis ja teatud riikides, näiteks Luksemburgis on siiski äh, ka praegu olemas äh, võimalused äh, rahapesuks ning kuri, organiseeritud kuritegevusele kaasaaitamiseks, kaasa arvatud terrorismile. kaks küsimus, üks siis kõigepealt see müüdud passidega kaubitsemine ja teiselt poolt vabasadamate küsimus kui me nüüd räägime nendest uutest rahapesuvastatest, vastastest reeglitest, siis äh, eesmärgiks on maksustamise vältimise vastane võitlus ning terroristide rahastamise vältimine. Äh, me praegu äh, menetleme seda ettepanekut, kolmepoolsed läbirääkimised nõukogu ning parlamendiga on alguse saanud, kõik need teemad, mida te mainisite, neid äh, kõiki on võimalik ka teiste institutsioonidega koos siis arutada. okei okay. Äh, die zweite Frage war etwas allgemein zu Freeports. nüüd, mis puudutab äh, vaba sadamaid Freeports, ma pean seda veel uurima, milles see seisneb, ütleb härra Juncker. ja ähm, Luksemburgi Freeportsi äh, esindaja äh, on mulle rõhutanud, äh, et tema ei näe mingeid rikkumisi, aga jah, seda tuleb kontrollida. kolleeg Zambatski ECR-i nimel järgmiseks. aitäh, esimees, aitäh, president. lugupeetud komisjoni president, me oleme rääkinud äh, maksustamisest Luksemburgis, Panama dokumentidest, Iiri juhtumitest ja see kõik on raudust tekitav, kuid vaadakem nüüd tulevikku äh, varsti on tulemas Euroopa Liidu Hiina tippkohtumine. mis äh, on need meetmed, äh, millele te mõtlete, kui räägite Hiina kolleegidega selleks, et äh, vältida Hiina lekkeid, China leaks'i teemat, mida te teete koos Hiina partneritega? leiab aset novembris Brisbane'is kohtumine, kus me koht-, pakkusime äh, G kahekümne liikmetele infovahetuse mehhanismi, mitte kõik Euroopa Liidu liikmed ei olnud nõus. me peame selle teema juurde kindlasti veel tagasi tulema, sest see on äh, tõeline probleem. suur aitäh, on veel kolm lisaküsimust äh, Toomas Mann ja veel Reeglin ja kolleeg Schlein. palun, Toomas Mann ja suur aitäh, väga hämmastav ja rõõmustav on see, et võttes arvesse kogu kriitikat, mis siin paremalt ja vasakult poolt kõlas, on siin siiski öeldud, et komisjoni president on siiski suutnud tegutseda. Ähm, ja see on väga oluline, äh, maksukonkurents on oluline, aga see peab olema õiglane äh, ja see peab olema õiglasem kui varem, see on midagi, mis on õige, aga häiriv faktor siinkohal on see, mis puudutab nõukogu ehk siis liikmesriike. Äh, kas Äh, oleks võimalik äh, saada komisjoni presidendi enda poole selleks, et muuta see ükshäälsuse nõue, mis on täiesti kohutav nõukogus, meil on vaja survet äh, avaldada selleks, et otsuseid tuleb lahend-, langetada teistmoodi ja kas selles valdkonnas on võimalik teie toetust saada? paar aast-, vabandust, paar hetke tagasi ma ütlesin, et mis puudutab aluslepingu muutmisi, siis seal on ette nähtud ja ükshäälsuse nõue maksuküsimuses ja me peame selle teemaga tegelema äh, Äh, sest et vastasel korral me ei saa nendes teemades edasi liikuda, aitäh! aitäh! Evelyn Regner järgmiseks. suur aitäh veel kord äh, nende Vabasadamate küsimuses äh, Äh, vaba tähendab siinkohal tolli- ja maksuvaba ja minu jaoks on uskumatu see, et Euroopas, Euroopa Liidus on võimalik see, et äh, väärtuslikud kaubad, äh, kuld ja nii edasi on kellegi maal. Te ütlesite, et te tegelete sellega, aga kui komisjon ütleb, et see nii tõesti ka on äh, oma uurimise äh, tagajärjel, siis kas äh, Euroopa Komisjon tuleb sellisel juhul välja ka õigusloomeliste ettepanekutega Euroopa tasandil? jaa, suur aitäh. poliitika algab reaalsuse vaatlemisest ja enne kui midagi teha saame, peame vaatama, millised on asjad. Ja okei okay,, das war eine klare Zusage äh.. ja see oli väga selge väljaütlemine, kõigepealt tuleb asju analüüsida ja siis alles tegutseda ja Ähm, algatusõigus äh, jah, on parla-, äh, komisjonile, mitte parlamendis ja nüüd viimasena saab sõna Elis Schlein, palun. Äh, suur aitäh, lugupeetud esimees, austatud härra Juncker, ilmselge on kõigile see, et liit, mis põhineb armutul maksukonkurentsil, ei ole jätkusuutlik, eriti kui me räägime äh, null koma null null viie protsendistest maksumääradest. komisjon on jah, tõesti astunud olulisi samme edasi, aga me peame meeles pidama, et tegemist on üleilmse väljakutsega ja me ei suuda seda probleemi riiklus, riiklikul tasandil lahendada ega ka mitte üle-euroopalisel tasandil ehm, ja eh, süütud maksavad ju põhimõtteliselt maksudest kõrvalhoidumise ja maksupettuse eest. meil on vaja riigipõhist aruandlust, mis oleks täiesti avalikustatud ja mis liiguks ka Euroopa Liidu piiridest kaugemale, seda selleks, et me saaksime vaadata, mis eh, leiab aset eh, seoses kolmandate riikidega. komisjonipoolne ettepanek on ikka veel liiga nõrk ja me peame täielikult kaasama need riigid automaatsesse teabevahetussüsteemi, aga mida komisjon teeb selleks, et hoida ära kaubanduslepped, mille eesmärgiks on lihtsustada maksudest kõrvalehoidumist arenguriikides. kuidas oleks võimalik tagada, et need riigid oleksid täielikult kaasatud üleilmsel tasandil rahvusvaheliste maksureformide ümberkujundamisse? ma pean silmas ÜRO tasandi valitsuste vahelist organit või midagi selle sarnast. mida teie sellest arvate, härra Juncker? palun, komisjoni president, nüüd on sõna teil J'hésite à vous suivre entièrement lorsque ma ei ole teiega täiesti nõus, kui te ütlete, et sellised kaubanduskokkulepped ähm, soodustavad ähm, maksudest kõrvalehoidmist. eriti just arenguriigid äh,, kellel on kõige suuremad raskused äh,, nende puhul õnnestus äh, meil äh, kaheksakümne riigiga ähm, leida äh, võimalus äh, selliste kokkulepete äh, sõlmimiseks ja G kahekümne raames õnnestub meil ka sekkuda. nii nagu ka G seitsme raames, nii et me arutame neid küsimusi ja me avaldame ka survet vastavatele riikidele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 tagada arengupoliitikas näiteks äh, maksudest kõrvalhoidmine, Euroopa Arengupank, äh, Rekonstruktsioonipank äh, pidevalt kasutavad offshore registreeringuga investeerimisfonde ja meie selle probleemi lahendamiseks ei ole suutnud midagi ette võtta. lisaks sellele arutelud, mis puudutavad mõjusid maksundusele, mis on seotud meie kaubandussüsteemidega äh, kuidas te tahate eh, seda kõike kokku tuua selleks, et eh, võidelda komisjonis eh, maksupettuse ja maksudest kõrvalhoidmise vastu, aitäh! aitäh küsimuse eest ja sõna saab komisjoni president, palun, on teil midagi selle kohta öelda? Äh, äh küsimus tundub olevat samasugune nagu see küsimus, millest rääkis Pervanche EBRD, me tegeleme nende teemadega, me väga tähelepanelikult jälgime, ähm, mis toimub nendes küsimustes. kas see oli, kas te seda küsisite? see oli minu küsimu-, vastus, aga ma ei tea, kas äh, ma vastasin teie küsimusele. Vähän sinnepäin. jah, midagi sinnapoole oli küll. Gut, ich darf äh, unser hearing schließen jaa, väga hea. Äh, kuulutan selle kuulamise lõppenuks. tahaksin tänada komisjoni presidenti, tegemist oli avatud ja õiglase arvamuste vahetusega ja üheksateist kolleegi said äh, ühtekokku küsimusi esitada. soovime teile äh, palju edu Äh, ja teil saab kindlasti olema parlamendi toetus äh, üle-euroopaliste eeskirjade ellurakendamisel, aitäh, me teeme nüüd veerand tunnise pausi.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 Good afternoon. We continue now our tere õhtupoolikut, nüüd äh, jätkame oma kuulamisega. ja nüüd äh, lähen oma emakeelele, saksa keelele üle. ja nüüd ma tahaksin teile tutvustada meie järgmist külalist, kelleks äh, on Portugali Vabariigi maksuküsimuste riigisekretär Fernando Roja Andrade. tere tulemast siia suur tänu selle eest, et te siia tulite. selleks, et äh, kõnelda, äh, arutada ähm, Portugali puudutavaid maksuküsimusi, see puudutab ka mõningaid teie saari Eh, meil oli siin just ähm, arutelu äh, komisjoni president härra Junckeriga ja Madeira küsimus kerkis seal üles ja kindlasti me täna äh, esitame ka teile selleteemalisi küsimusi. Äh, meil on kolmveerand tundi, nelikümmend viis minutit siis aega aruteluks. üldiselt on meil nii, et üks minut Äh, küsimusele ja siis kaks minutit vastusele, ehk siis kolm minutit küsimuse kohta kokku, siis me saame ajakavast kinni hoida. Äh, tere tulemast teile veel kord, aitäh tulemast. Äh, te saate nüüd sõna sissejuhatava sõnavõtu tegemiseks, milleks teil on ette nähtud viis minutit. palun, härra riigisekretär. Mm, president. härra esimees. lugupeetud liikmed. tänan teid selle eest, et kutsusite mind siia uurimiskomisjoni ette rääkima. ma tahaksin rõhutada, kuivõrd oluline see teema on ja kuivõrd oluline on teie komisjoni töö Aast. aastakümnete jooksul äh, maksuparadiisid äh, ja offshore firmad on äh, võimaldanud inimestel peita oma sissetulekut. Nad on varjanud ka näiteks kri-, kriminaalsest tegevusest tulevat äh, tulu ja see ei äh, ohusta mitte ainult maksubaasi, vaid kogu maksusüsteemi legitiimsust. Äh, Panama ähm, dokumentide teema tõi selle kõik jälle avalikkuse tähelepanu alla, terve rida dokumente sai avalikuks erinevate maksupettuse viiside kohta ja selle info põhjal Portugali võimud, nii nagu ka teiste riikide võimud on äh, umbes sada kuuskümmend viis Portugali äh, residenti tuvastanud, kelle osas me praegu uurimist äh, läbi viime. ja töö, mis siin töörühm, mis leiab aset OECD ähm, töörühmas, on ka väga tähtis ja me võime siit ka üht-teist õppida nendest äh, dokumentidest. see info, mis meile teatavaks sai, annab äh, meile äh, terve rea teemasid, mida edasi uurida, kuid me ei peaks arvama, et see info võimaldab meil nüüd ka edaspidi ametlikku infot saada sellisel viisil. see info, mis meil on, on tegelikult ebapiisav faktid on küll avalikkusele teatavaks tehtud, tihtipeale on tegemist vanade minevikufaktidega või vähemalt äh, tihtipeale ei ole enam need suhted, mis isikutel riigiga on, enam äh, kasutatavad maksustamise eesmärgil. Äh, kuid kindlasti õnnestub meil paremini nüüd ennetada maksupettust. just seetõttu läbi siseriikliku seadusandluse on äh, Portugal alustanud äh, mitmepoolseid ja kahepoolseid läbirääkimisi, eriti just äh, Euroopa Liidu egiidi all, mis suurendaks infovahetust. kutse, mis minule edastati, seal mainiti ka maksukorraldusi, maksureegleid, mis äh, on äh, ülisoodsad kellelegi ja raha ülekanded äh, sellistele kohta, sellistesse kohtades, statistika avalikustamine kaks tuhat üksteist kuni kaks tuhat neliteist perioodil me mõistsime, et palju andmeid olid ebatäiuslikud ja meil ei õnnestunud ka mingit statistikat siin äh, koostada, kuid ma tahaksin siiski äh, öelda seda, et äh, ülekanded offshore firmadele, see soodustab teatud kolmnurkade tekkimist, kui esimene ülekanne tehakse vahendajale, millel ei ole selle konkreetse riigiga midagi pistmist, siis võib olla väga keeruline mõista, milline on siis täpselt see elukoha, asukoha maa ja kuidas ennetada seda, et see raha liiguks ähm, maksuparadiisi, et kuidas oleks võimalik mingisuguse Euroopa maha, mehhanismiga tagada see, et infovahetus siiski toimuks? et äh, sarnast äh, infot äh, siiski esitataks, nagu on, nagu näeb ette Portugali seadusandlus nii nagu see on ette nähtud finantsinstitutsioonidele, nende ülekannete kohta, nende tehingute kohta, mis lähevad liikmesriikidest äh, riiulifirmadele, olgu siis äh, kas vahendaja abil või ilma, nii et seetõttu Euroopa algatused on väga kasulikud ja suur aitäh, härra riigisekretär, ma tahaksin teid veel kord tänada selle eest, et te siia Brüsselisse tulite. Ähm, meil äh, on äh, nii-öelda äh, faktide kastamise missioon Portugal ja seetõttu me hindame kõrgelt seda, mida te meile ütlete. kõigepealt annan sõna meie raportööril Jeppe Kohvat, palun. For... aitäh, esimees, aitäh selle eest, et tulite meie komisjoni olukorda Portugalis selgitama mind väga huvitab see, mida te ütlesite, mis puudutas selliseid läbipaistmatuid tehinguid perioodil kaks tuhat üksteist kuni kaks tuhat neliteist äh, offshore firmadele, need ähm, olid miljardite suurused, kuidas nad siis ikkagi ilma kontrollita, need sellised hiigelsuured summad läksid maksuparadiisidesse ja kas te teate, millised olid tulusaajad äh, Äh, sellistest tehingutest, millised olid äh, need maksumaksjad, millised olid need äh, vahendajad. Portugali panka on siin mitu korda mainitud vahendajana ja kuidas uurimine praegu aset leiab prokurör, kas prokuröril on piisavalt juurdepääsu Maksuameti informatsioonile, et ta saaks uurimisega korralikult tegeleda? ja kuna te olete ka Troika jälgimise all, siis millist rolli mängis Troika äh, äh, selles, et vältida selliseid hiigelsuuri rahaülekandeid äh, maksuparadiisidesse? aitäh, palun, sõna on teil, härra minister. mis puudutab neid ähm, läbipaistmatuid tehinguid. nii palju, kui meie oleme aru saanud, äh, on siiski ähm, finantsinstitutsioonid enda kohustusi täitnud, andnud andmed äh, Maksuametile üle, kuid äh, andmete töötlemine finantsasutuste poolt on tuvastanud, et äh, nende tehingute maht oli kümneid miljardeid eurosid, aga neid andmeid ei töödeldud korralikult ja see ei läinud statistikas kirja. ja samuti ei olnud ka äh, inspektsiooni raamistik paika pandud nõuete kohaselt. praegu Maksuametil on lõpuks juurdepääs kõikidele andmetele, nii et finantsinstitutsioonid on äh, andnud küll andmeid, kuid neid ei ole Maksuamet piisavalt äh, töödelnud. Äh, Portugali äh, peaprokurör on algatanud uurimise selles küsimuses. ja prokuröri ametil on juurdepääs ka Maksuameti andmetele Äh, Troika ei sekkunud äh, selles osas, mis puudutab tehinguid offshore firmadele. suur aitäh, Peeter Jacek, palun. suur aitäh, esimees, suur aitäh, härra riigisekretär, teile siia tulemast. mina tahaksin teada, milline on teie hinnang Euroopa Liidu õigusaktide elurakendamisele teie riigis selles valdkonnas ning komisjoni president härra Juncker oli meil ka täna külas ja võttes nüüd seda arvesse, siis ma tahaksin teada, milline on teie, teie ja komisjoni vaheline koostöö rakenduse valdkonnas, mil määral te suhtlete komisjoniga ning lisaks ka jõustamise äh, valdkonnas, äh, kui me räägime Euroopa Liidu õigusaktide ellurakendamisest teie riigis, äh, jätkan sealt, mida Jeppe juba mainis milline on teie nägemus äh, kõikide vahendajate järelevalvest, äh, ma ei räägi ainult pankadest, vaid ka mm, juristidest ja maksunõunikest, aitäh! jah, vielen Dank! ja suur aitäh ja härra äh, riigisekretär, sõna on taas teil. aitäh! Euroopa institutsioonide roll on olnud väga otsustava tähtsusega nende mehhanismide väljatöötamisel. Äh, ma räägin mehhanismidest, millel põhineb teabevahetus. Äh, ma tahaksin rõhutada, nagu ma oma sissejuhatavas sõnavõtus ka juba tegin, et Euroopa ja rahvusvahelises raamistikus on äh, suured muutused aset leidmas me saame juurdepääsu informatsioonile ähm, kaugematesse jurisdiktsioonidesse, peaks olema ka automaatne kui äh, riigid pakuvad vajalikku informatsiooni ähm, selles osas, kuidas maksustatakse Mm, nende riigis loodud rikkust, siis äh, konkreetsed maksumäärad ei ole enam nii olulised. Äh, OECD algatusi on nüüd järgitud äh, ja see on vägagi kiiduväärt ja sellega peaks kindlasti ka jätkama. Euroopa tasandi jõustamismehhanismid, noh, neid tegelikult ei olegi ju. Ähm, meil on teabevahetus ja maksu alase seadusandluse elurakendamine on siiski äh, riikide enda vastutada ja teostada. ma arvan, et meie peaksime siinkohal julgustama Euroopa Komisjoni ja ka liikmesriike, et äh, nad äh, jätkaksid oma senist tööd, et nad looksid mehhanisme, mis võimaldab riiklikel ametitel oma tööd teha. aitäh! aitäh, härra riigisekretär, teile, te peate ajast väga täpselt kinni, see on väga hea. ja nüüd äh, fraktsioonide nimel kõnelejad, kõigepealt Rahvapartei nimel saab kolleeg sõna. kolleeg Mello äh,. austatud esimees, enne kui te aja käima panete äh,, minu küsimuseks äh, ja palun pange praegu aeg kinni, ma ei ole veel küsimust esitanud, ma tahaksin enne midagi öelda ma tahaksin ühe asja veel enne välja asju öelda. see arutelu on poliitiline arutelu, aga see peab tuginema faktidel ja mitte äh, kujutelmadel. Äh, Jeppe Kohvod, äh, Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni raportöör, küsis ühe küsimuse ja ma tahaksin panelistidele öelda, et siin on üks vääritimõistmine tegelikult või vale arusaam ähm, riigisekretär äh, mainis äh, neid äh, läbipaistmatuid tehinguid vahemikus kaks tuhat üksteist kuni kaks tuhat neliteist. ärge saage asjadest valesti aru, valitsuse värvid nii-öelda ei loe, see pole oluline. maksuametid on öelnud, et kaks kümmend, kahekümnest deklaratsioonist kaheksateist tehti vahemikus kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist ja neli nendest tehti praeguse valitsuse all. ehk siis eh, meil ei tohi olla vale arusaamu selle teemaga tegeledes. kaheksateist eh, kahekümnest eh, tehti vahemikus kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist ja neli neist praeguse valitsuse all. ja nüüd minu küsimus algab siis suur aitäh riigisekretärile siia tulemast, ma tahaksin äh, küsida salakokkuleppe kohta, mis äh, sõlmiti kaheksandal juulil kaks tuhat kümme, äh, mida kinnitati kahekümnendal augustil kaks tuhat kümme ja see sõlmiti siis Portugali Sotsiaaldemokraatliku Partei ja peaministri Jose Sokratese vahel, milles lepiti kokku, et Panama võetakse ära Portugali maksuparadiisi nimekirjast Portugal eh, astus vajalikke samme selleks, et Panama sealt nimekirjast välja jätta, kuid lõppude lõpuks jäi Panama siiski nimekiri alles eh, tänu Portugali PSD partei algatusele. Eh, meie hoidsime siis selle ära. aga kui maksuparadiiside alast seadusandlust uuendatakse, siis on tehtud ka ettepanek, et Uruguay ja teised mustast nimekirjast ära võtta ja see ei vasta maksualase seadusandluse äh, sätestatule. artiklis kolm D äh, on vastav info ära toodud. ehk siis äh, mida teie arvate sellest äh, valitsuse otsusest, mis tegelikult äh, rikub seadust? Äh, valitsuse otsus ei tohi seadust rikkuda. ja ma ei ole veel tegelikult lõpetanud, lugupeetud esimees, oma küsimusega. milline on teie nägemus sellest? jaa, härra riigisekretär. ma ja hakkan lõpetama. mis puudutab seda kümmet miljardit Äh, mõned tehingud leidsid aset teie oma valitsuse valitsuse ajal. kui palju neist äh, siis aset leidsid teie valitsuse ajal, millised pangad olid kaasatud ja kes vastutas? suur aitäh ja nüüd saate veidi rohkem aega, et nendele küsimustele vastata, palun, härra riigisekretär. ja austatud parlamendisaadik härra Melu. ma ei hakka siin parandama neid äh, arve, mida te esitasite, kuid äh, siin on tegemist äh, väga paljude juriidiliste vigadega, mis on seotud pangandussaladustega, konfidentsiaalsusnõuetega. ja sageli tegeletakse nende teemadega hooletult, aga mis puudutab teie poolt esitatud konkreetseid küsimusi, siis mina olen meedia kaudu saanud teada, eh, sest mina ei ole olnud nende eelnevate valitsuste koosseisus, mida te mainisite, et eh, kahel juhul eh, peaminister minu koduriigis ning ühe teise valitsuse peaminister, mille liige oli ka teie partei, ja ma kuulsin et äh, tõesti tehti taotlus Panama eemaldada maksuparadiiside nimekirjast aastal kaks tuhat kümme. räägiti ka sellest, et peaminister Pazos Coelho käis Panamas kuid ma saan vastata ainult praeguse valitsuse nimel. praegune valitsus äh, ei leia, et äh, maksuparadiiside nimekiri Äh, ei ole päris õige, äh, meil peaks olema mitte koostöö valmis jurisdiktsioonide nimekiri. oluline on aga kõige selle juures see, et meil oleks maksualasele informatsioonile juurdepääs, ehk siis tegelikult ei ole oluline, milline on maksumäär teatud piirkondades või riikides, me räägime esmalt just läbipaistvusest. see valitsuse otsus, äh, mida te mainisite, millega võeti kolm riiki ähm, nimekirjast ära ja meie riigi nimekirja näol on ühe, tegemist ühe pikima nimekirjaga Euroopa riikide hulgas, ehk siis me oleme kolm riiki sealt eemaldanud, sellepärast et nemad täitsid teatud äh, kriteeriume ja need kriteeriumid olid sellised, et nad vahetasid informatsiooni Portugaliga äh, selliste mehhanismide abil, äh, mille näevad ette rahvusvahelised lepped ja äh, mida OECD on ka heaks kiitnud äh, teabevahetuse eesmärkidel. Need kriteeriumid äh, välistavad selle võimaluse, et Portugal jäetakse välja Panama maksuparadiiside nimekirjast. seda me ütlesime ka Panama suursaadikule vägagi selgesõnaliselt. meie valitsus ei taha äh, mingeid jõumänge rahvusvahelistes suhetes või äh, kinnimätsimist, seda võin ma teile kohe öelda. mis aga puutub eelnevat valitsust, äh, siis meie valitsus astus ametisse ja parandas olukorra kus statistilised andmed olid ekslikud tehingute küsimuses. tegemist on avaliku teabega Äh, kui me räägime infost, mida ei avaldata, siis tegemist on infoga, äh, millel kehtib äh, Portugali seadusandluse kohaselt maksualane konfidentsiaalsus, samasugune konfidentsiaalsus, mis puudutab enamikke kodanikke. ja ma teen tõesti väga lühidalt. esitan ühe lisaküsimuse. härra esimees Äh, maksuseaduse punkt kuuskümmend kolm D äh, näitab vägagi selgelt äh, seda, mida mina öelda püüan, seal on väga selgelt see info ära toodud, vaadake see üle ja siis on võimalik näha, kas Portugal vastab maksualase valdkonna õigusaktidele või mitte. kuuskümmend kolm, kaheksakümmend ja kaheksakümmend üks on need artiklid, mis siin asjakohased on niisiis, me peame nüüd selle teema lõpetama, et edasi liikuda, sellepärast et meil on veel inimesi, kes tahavad küsimusi esitada. suur aitäh selle info eest, me kontrollime selle kindlasti üle, Anne Koomes saab järgmisena sõna. lugupeetud riigisekretär, mul oleks teile üks küsimus. kas on mingi õigustus äh, uurimiste peatamiseks, mis puudutab neid äh, aastaid kaks tuhat üksteist kuni kaks tuhat neliteist, ma tahaks teada, mis pärast seda toimus kak-, aastatel kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist. me sooviks saada konkreetseid andmeid ja oluline oleks ka, et me saaksime teada, kas need tehingud puudutasid Madeirat. ja tahaks teada, kas äh, on ähm, teavet tehingute kohta aastatel kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kuusteist, äh, aastal kaks tuhat viisteist äh, tehingute kohta, mis tehti Madeiralt maksuparadiisidega, kaks tuhat kuusteist käib juba komisjoni alla. ning äh, mis puudutab vaheinstitutsioone, mida kasutatakse maksupettuste toimepanemiseks, tahaks küsida, et kas nende hulka kuuluvad ka Holland ja Luksemburg tegemist on ju keskustega, kus Portugali ettevõtjad meeleldi oma kontoreid osutavad. ma tahaks teada, kui suur see probleem on, mis on nii Portugalis kui teistes riikides, eriti mis puudutab käibemaksupettuste juhtumeid, kus kasutatakse Rotterdami sadamat. aitäh, sõna on riigisekretäril. aitäh, proua saadik seda uurimist, millele te viitasite, viib läbi Rahandusministeerium. tegemist on sõltumatu finantskonstrolli, finantsinspektsiooniga. finantsinspektsioon ei ole meile veel raportit esitanud, nagu öeldud, tegemist on sõltumatu uurimisega ja me ootame ära tulemused, mis saadakse selle uurimise tulemusena. ja te küsisite, et mida vahepeal tehakse. informaatik ka probleemist ma juba rääkisin, infosüsteemi probleemist ma rääkisin ja see probleem on vahepeal ka lahendatud. meil olid menetluslikud probleemid aastatel kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat kuusteist, aga kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal see viga avastati ja nüüdseks äh, seda probleemi enam ei ole. nagu öeldud, me parandasime selle mm, vea aga seetõttu ei ole seni veel olnud võimalik seda statistikat avaldada ja Madeira kuulub meie ähm, territooriumite hulka ja see, need õigusaktid puudutavad loomulikult kõiki toimi-, tehinguid, mida tehakse ka Madeiralt, ükskõik milline õiguslik süsteem meil selles piirkonnas on ja nagu öeldud, teabevahetus äh, puudutab Portugali ja automaatselt seega ka Madeirat. Euroopa Liidus ei ole mingeid territooriume, mis kuuluks Portugali maksuparadiiside nimekirja, sest see ei vasta Euroopa õigusaktide äh, olukorrale. lühike lisaküsimus proua Komes, ma olen saanud teavet, et Finantsinspektsioon on selle uurimise juba lõpetanud. aga seda ei ole ilmselt veel riigisekretärile edastatud. aga tuleks uurida seda, mis toimub ning teie, riigisekretär, kui te Portugali parlamendis sellest rääkisite, siis te ütlesite, et üheksakümne seitsmel juhul tehingutest oli kasutusel nii-öelda BG-süsteem, et oli tegemist ettevõttega, mida enam ei ole, kas selle kohta on ka täiendavat teavet? jah, ma mainisin seda äh, härra Meule ja Portugalis on ka õigusakt ja selle õigusakti alusel ma ei saa nimetada neid finantsasutusi, mis selliseid tehinguid tegid äh,, Need avalikud andmed puudutavad summasid ja sihtriike. Need on avaldatud internetis, aga seal ei ole juttu finantsasutustest, millest, mis neid tehinguid tegid. ma kahjuks ei saa neid, seda teavet ei kinnitada ega ümber lükata. mõlemad suured fraktsioonid on äh, kõneaja ületanud ja nüüd saab sõna ECR Pirko Ruohonen Lerner. palun, proua. aitäh, esimees. Portugal on olnud programmis, mida on juhtinud Euroopa Liit ja IMF ja seetõttu mind huvitaks, et millised arutlused on teil olnud IMF-i ja Euroopa Liidu esindajatega seoses Madeirat või äh, seoses, seoses Madeiraga või seoses äh, maksu vältimise mm, vastaste jõupingutustega Portugalis. sõna riigisekretäril. ma arvan, et me, siin on tegemist kahe eraldi küsimusega, kõigepealt äh, küsimus Madeira maksu äh, süsteemis see vaba, see erasüsteem, erisüsteem Madeira sadamas äh, loodi äh, tuginevalt Euroopa Liidu õigusaktidele, mis puudutasid äärepoolsemaid piirkondi, see on ka õiglane, tegemist on sellega, et toetatakse Madeira piirkonna arengut ja juba mõnda aega ei ole aga enam sätteid, mis puudutaksid finantsteenuseid nii et äh, see Madeira finantsteenuste küsimus äh, kuulub minevikku. ja nüüd äh, räägiks maksupettuste või maksude vältimiste vastastest jõupingutustest, sellega tegeldi Portugalis erinevatel tasanditel, erinevates valdkondades, proua Gomes ka rääkis sellest, näiteks oli juttu käibemaksust või sellest asjaolust, et käibemaksu summasid näidati väiksematena, aga juttu oli ka rahvusvahelisest koostööst, mis puudutab äh, vara suuruse määramist, varade paik-, kindlaksmääramist. Portugal on üritanud luua vastavaid mehhanisme, suuremas osas äh, oleme juhen-, juhindunud Pepsi menetluse suunistest, aga ka läbipaistvusmehhanismid kuuluvad sinna hulka, näiteks äh, mis puudutab äh, selle võimaluse kõrvaldamist, ehm, mis puudutab vahendajaid või seda, et ainult mõningad äh, summad on võimalikud äh, selles osas me oleme õigusakte kohandanud eesmärgiga parandada finantssektori läbipaistvust või äh, võidelda rahapesu vastu. aitäh ja järgmisena kuue, kuue nimel Miguel Viegas, palun. tere päevast, härra riigisekretär tere tulemast meie äh, komisjoni ja mul on teile lühike küsimus esmalt äh, küsiks uurimuste, uurimiste kohta, mis puudutavad Panama dokumente, aga ka Šveitsi lekkeid, kus samuti äh, tuvastati, et äh, need puudutasid kuutsadat üht-teist Portugali ettevõtjat. ma te, ei taha küsida üksikute ettevõtete kohta, vaid selle kogu valdkonna kohta, et kui palju maksutulusid saadi kätte neilt ma arvan, et avalikkus peaks saama üksikasjaliku info selle kohta ja te rääkisite pidevalt pangasaladusest või maksusaladusest, ma tahaks teada, et mida see täna tähendab ja kuidas see takistab täna maksupettuste vastast võitlust ja tahaks küsida ka, et milliseid vahendeid selleks antakse, eriti võttes arvesse uusi väljakutseid, millega me silmitsi seisame, uusi sätteid, uusi andmeid, mida on vaja analüüsida ma tahaks teada, milliseid vastuseid te nendele küsimustele annate, kas antakse rahalisi vahendeid, kas antakse personali selle valdkonnaga tegelemiseks ja tulen taga ühe väga konkreetse ähm, küsimuse juurde, riigipõhine aruandlus, me räägime sellest praegu, ma tean, et Portugalis on juba ette nähtud äh, ka maksuseadustes see, et äh, et ähm, ettevõtte majandustulemusi tuleb esitada riigipõhiselt, aga Portugalis on paika pandud kõrgeim ähm, kõrgem summa, seitsesada viiskümmend tuhat miljonit eurot. Ähm, me räägime parlamendis just sellest künnisväärtusest ja ma tahaks küsida, et kui paljud ettevõtted üldse jõuavad selle seitsmesaja viiekümne miljoni euroni, kui suur äh, protsenti ettevõtetest üldse puudutab see säte, see on meie jaoks väga oluline. aitäh, vastamiseks kaks minutit. aitäh. mis puudutab Šveitsi lekkeid ja Panama dokumente, saan teile öelda, et enamus teabest, mis nendes dokumentides sisaldus, on teave, mis oli üsna vana ja seetõttu on raske neid makse kätte saada. osaliselt on algatatud äh, karistusõiguslikke menetlusi, aga olulised olid need kaudsed tagajärjed. tegemist äh, oli juhtumitega aastatel kaks tuhat neli kuni kaks tuhat kuus äh, Ehm, mis aga olid edasi kestnud ja seal me saime tegeleda edasise uurimisega, aga Panama dokumentide puhul me oleme alustanud uurimisega ja me jätkame uurimist, ehm, uurime neid dokumente, kas on võimalik äh, makse koguda nende alusel, aga see, need tulemused, mida me saame saavutada, on piiratud ja kui äh, teha tööd selliste leketega, siis äh, kõiki, kogu teavet ei ole võimalik ka kasutada. oluline on aga see, mida me saame teha ametliku teabevahetuse raames ja seetõttu me parandasime ka oma infosüsteemi oru, olukorda, nägime ette rohkem äh, personali, seda on äh, väiksel riigil raske saavutada, et me tõesti suudaksime analüüsida kogu seda infohulka ja mis puudutab seda künnisväärtust, riigipõhise aruandluse jaoks, siis selle kohta saan öelda, et kui pannakse paika künnisväärtus, siis alati on ka huvi, mis seondub äh, teiste riikidega, ei ole mingit huvi selle vastu, et panna paika mada-, äh, kõrgem künnisväärtus. Portugal tegelikult oleks huvitatud sellest, et kollektiivselt see künnisväärtus oleks madalam, aga äh, nagu ka teistes riikides on asi nii, et ükski riik ei tunne seda motivatsiooni, et äh, nendele ettevõtetele, kes tegutsevad oma riigis, panna kõrgemad kohustusi, ähm, kui teistes riikides on künnisväärtus kõrgem ja seetõttu on vaja, et selles küsimuses teeksid liikmesriigid koostööd aitäh, mul on kõnelejate nimekirjas kaks äh, kõnelejat, Sven Kiigold ja Jose Manuel Fernandez. Sven Kiigold, palun. aitäh. siin äh, on asjad minu jaoks käinud üsna kaootiliselt ja räägin inglise keeles, kuna see on lihtsam. Three concrete uh, questions. kolm konkreetset küsimust. pärast uh, selle info avalikuks tulemist, kas äh, teie leitud, et, kas te leiate, et ähm, Portugal oleks äh, kuidagi rahapesualaseid reegleid rikkunud, arvestades seda, et statistikat pealinnade poolt ei avaldatud nii, nagu ette nähtud vanast, varasemalt? ja teiseks, kas te olete otsustanud monitoorida just neid panku, mida varemalt ei kontrollitud ja mis olid seotud Panama dokumentidega? ja veel, kas te olete avanud äh, ka, äh, kas te olete ka süüdistuse esitanud prokuröri poolt nendele pankadele? ja lõpetuseks, kes tagab selle, et äh, Ehm, rahapesuvastane kontroll Portugalis eh, ka päriselt toimib. kas te leiate, et eh, seda kõike peaks eh, selgitama, tagamaks selle, et rahapesuvastased reeglid tõepoolest ellu rakenduksid? aitäh, palun, härra riigisekretär. aitäh. kõigepealt tahaksin selgitada üht Need äh, kohut-, kohustused, mida ma mainisin, äh, mis puudutasid äh, ülekandeid offshore firmadele, see puudutas kohustust ainult maksu vallas, see on eraldiseisev rahapesuvastasest kontrollsüsteemist vastavalt Portugali seadustele. erinevate tehingute ülekannete alane informatsioon peab äh, minema läbi Portugali äh, panga, mitte läbi Maksuameti. nii et need on kaks erinevat äh, süsteemi. seetõttu ei ole mingisuguseid küsimusi, mis oleks seotud rahapesuga selle antud juhtumi puhul Eh, hiljuti FATF eh, eh, kontrollis Portugali, nii et mõne kuu pärast saame siis ka nende uurimistulemused teada, kuid mulle tundub, et kontrollisüsteem Portugalis seisneb selles, et raporteeritakse riigi keskpangale ja see Äh, sellega tegeleb äh, ka politsei ning prokuröri amet. ja see funktsioon, see süsteem toimib. mis aga puudutab neid fakte, mida te mainisite Ja maksuametit, jah, tõepoolest, niipea kui me saame mingeid juhtnööre, siis äh, sellest kohe annab teada maksuamet kohtu, kohtule, äh, siin ei peaks riigisekretär küll kuidagi äh, sekkuma, nii et minu informatsiooni kohaselt äh, praegu pööratakse sellele kõigele palju enam tähelepanu nendele isikute ja organisatsioonidele, kes selliste tehingutega tegelevad ja nüüd meie viimane kõneleja. härra Fernandes, palun. ei, härra Kiigold soovib täiendava küsimuse esi-, esitada. mind veidi üllatab, sest rikkumised ja maksu äh, rikkumised, äh, need peaksid maksu, maksude mittemaksmine peaks äh, kõik puudutama ju rahapesu nii et seetõttu teie vastus tundub mulle kummaline. võib-olla te saaksite selgitada, miks need kaks poolt omavahel ei toim-, ei, koostööd ei tee. ja kui teil on äh, mingisugused leiud ähm, äh, ka rahapesu kohta, siis see peaks minema pangandusjärelevalvele, nii et seetõttu koostöö on siin võtmesõna ja teie äh, vastus äh, näitab, et on, äh, Portugalil on vaja paremat koostööd erinevate asutuste vahel. palun, härra riigisekretär võib-olla selgitan veel kord, kui äh, minu vastus arusaadav ei olnud, kogu äh, rahapesu äh, vastase võitluse ähm, teema kontrollimine rajaneb Euroopa Liidu direktiivile ja siin tegutsetakse vastavalt pankade infole, mis edastatakse keskpangale ja see on ka kohtuvõimudele kättesaadav info. see teavitamise süsteem täielikult vastab rahapesuvastase direktiivi nõuetele, kui räägime kahtlastest tehingutest. ja offshore firmadele tehtud ülekannetel on e teine eesmärk. Need äh, ei ole rahapesu äh, teemalised äh, Äh, alased eesmärgid maksuametitel, kui nemad avastavad mingisugust äh, kuritegelikku tegevust äh, või kahtlast tegevust, eriti rahapesu alal, siis kindlasti seda kontrollitakse, nii et kui on mingisugune rahapesu kahtlus või siis mingisugune ülekanne offshore firmale, siis äh, see andme, need andmed kindlasti edastatakse pädevale kohtuorganile. et äh, saaks kriminaalkorras juurdlust arust-, alustada. viimane kõneleja, härra Fernandes. minu küsimus koosneb kahest osast esimene osa arvatavasti te vastate ei või jah. Te vastasite nii ka Mainole. Portugali valitsus on võtnud sellest äh, maksuparadiisi nimekirjast kaks riiki välja võtnud. kas valitsus äh, soovis äh, seda maksuameti, maksuametilt? maksuamet oli kogu selle protsessiga seotud, maksuamet võtab jälgis kogu protsessi hoolega siis, kui neid äh, reegleid koostati. Äh, terve rida arvamusi on äh, Maksuametilt ka saadud, nii et nad olid täiesti seotud selle progr-, selle protsessiga. kas ma võin siis järeldada, ütleb härra Perandes, et Maksuamet andis positiivse arvamuse selle kohta? riigisekretär kas see tähendab seda, et kas äh, saadeti äh, selle korralduse eelnõu ähm, maksu äh, keskusele? ei, seda seadus ette ei näe. ma siis võin vastupidist järeldada, et taksoamet ei langetanud positiivset otsust. see info, mida ma teile edastasin, on selline, nagu ta on ja te võite järeldada, mida soovite. võin siis järeldada, et Maksuamet ei langetanud positiivset otsust. rohkem küsimusi ma ei näe, ma tänan äh, riigisekretäri. kolme poole nädala pärast on meil tulemas uurimismissioon Portugali, te olite valmis juba täna siia tulema, aitäh selle eest, et te täna siin olite ja nende tänusõnadega lõpetan ka meie koosoleku, soovin teile kõike head, me ju tuleme Portugali varsti ja meil on võimalus siis rääkida teiega lahtistest küsimustest. ma lõpetan koosoleku ja nelja poole minuti pärast algab meie koordinaatorite kohtumine, mis ei ole avalik ja ma oleks tänulik, kui kõik inimesed, kellel ei ole õigust seal viibida, vahepeal saalist lahkuksid, aitäh!